Die Sitzung ist wieder aufgenommen. osa istungjärk jätkub. eilse istungi protokoll ja vastu võetud tekstid on teie käsutuses, kas kellelgi on vastuväiteid? ei ole, niisiis on protokoll kinnitatud. üks teadaanne on, on mul